istungiga, kas teil on eilse päeva kohta, protokolli kohta mingeid kommentaare ei ole, protokoll on kinnitatud. ja samuti olen, ähm, äh, pean edastama teile ühe teada.